Kimberli protsess võimaldab riikidel rahvusvahelisel turul töötlemata teemanteid äh, müüa tingimusel, et nendega ei, ei finantseerita relvakonflikte. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid puudutavad sedasama äh, protsessi, aga küsitakse ka, kas ei peaks Kimberli protsess äh, seostatama inimõiguste küsimusega. rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid on täheldanud Zimbabwe teemanti ka-, kaevandustes inimõiguste rikkumisi just ähm, julgeolekuteenistuste poolt ja üks ohver siis ongi ähm, nimetatud, resolutsioonis nimetatud mees, ta peeti kolmandal juunil kinni, teda hoitakse väga halbades tingimustes, sellepärast et äh, väidetavalt olevat ta riigi julgeolekut ohustanud. olukord on täiesti väljakannatamatu, seetõttu selle resolutsiooniga nõuame me juhtumi hukkamõistu, samuti äh, kaevanduste demilitariseerimist, seda, et Kimberli protsessi seostatakse inimõiguste, äh, õimustega ning et äh, teemandikaubandusest saadavat ja-, rahatulu jagatakse õiglaselt ning samuti tuleb väga tähele panna, kuidas Zimbabwe's areneb demokraatia ja seetõttu tuleb pidada dem-, äh, Zimbabwega dialoogi. suur tänu, proua Sargentini, kaks minutit. suur tänu ma tahaksin kahest küsimusest rääkida, ühest küljest äh, äh, Farai Magus on jutt, see on mees, kes peeti Zimbabwe's kinni, koheldi halvasti, pandi vanglasse. teine küsimus puudutab äh, protsessi, Kimberli protsessi. Kimberli protsessi järgi peaks tegelikult kontrollima Zimbabwe olukorda, aga olukord on kummaline. Zimbabwe ametivõimud on ära kasutanud küll Maguvu informatsiooni, aga nüüd on ta vahistatud ja olukord on segane. mina olen osalenud Kimberli protsessi loomises, süsteem funktsioneerib, see võimaldab näiteks äh, Kongol, Angolal, Sierra Leonel äh, teemantidest tulu saada, töötlemata teemantidest, aga nüüd Zimbabwe's on kasutatud eh, nimetatud tulu hoopis teistel eesmärkidel, jälitatakse inimõiguslasi ja seetõttu me soovime, et süsteem muutuks. meie arvame, et vere teemantid, konflikti teemantid on midagi muud kui lihtsalt teemantid, need on eh, vääriskivid mida ekspluateeritakse niisugustel eesmärkidel, mida meie aktsepteerida ei saa. see kehtib nii Zimbabwe kui Angola puhul ning ka mitmete teiste riikide puhul. miks Kimbeli protsess ei funktsioneeri? sellepärast, et tegemist on süsteemiga, mis ühendab mitmeid riike ning äh, samas äh, Euroopa Parlament soovib, et olukorda parandataks härra Kadek, palun. suur tänu, proua president, kõigepealt tahaksin äh, öelda, et äh, võrreldes hommikuga on täna siin üsna äh, rahulik meie assamblees. kirjutasin alla Zimbabwe resolutsioonile iseäranis Raimungavu resolu-, resolutsiooni pärast, sellepärast et tegemist on äh, Zimbabwe's juba aastakümneid kestnud inimes, inimõiguste rikkumisega. nimetatud inimese, kes asutas äh, teadusuuringute keskuse kinnipidamine, väidetavalt toimus äh, ähm, riigi ohustamise pärast, aga tegelikult seisis ta põhiõiguste ja inimõiguste eest. meie nõuame, et ta vabandataks, et äh, Zimbabwe's respekteeritakse nii poliitilisi õigusi kui ka põhiõigusi. inimestel peab säilima eneseväljendusõigus. Kimberli protsess on loodud selleks, et äh, nõiaringist välja tulla ja mitte finantseerida relvakonflikte töötlemata teemantidega. proua Veržan, suur tänu räägitakse küll, et me oleme siin vaiksed ja rahulikud, aga see ei tähenda sugugi, et me ei, meid ei huvita nimetatud traagiline äh, juhtum. Zimbabwe majanduslik, sotsiaalne olukord, demokraatia puudumine, inimõiguste mitteaustamine, terroriõhustik, äh, äh, kõik see on hukkamõistuväärt ning Faraima ähm, Kuvu juhtum on seotud Kimberli protsessiga, kuid Faraima äh, Kuvu juhtum on ainult üks pikas nimekirjas ähm, inimõiguste rikkumiste kohta. sunnitöö, piinamine, salakaubandus, isegi mõrvad, kõik see toimub äh, Mugabe sõprade kasuks. ahistatakse vabaühendusi, ka Faraima Kuvu oma ning äh, peab ütlema, et äh, täiesti õige on nõuda, et teemandikaevandusi äh, kasutataks vastavalt Kimberli protsessis kokkulepitule. proua volinik, kas te saate meile kinnitada, et Euroopa Liit Äh, on üksmeelselt äh, Zimbabwe teemadikaubanduse vastu. kas võib kinnitada, et äh, Sankt-Peterburi konverentsil nõutakse, et Zimbabwe jätkaks inimõiguste austamist, kas te võite lubada, et liikmesriigid teeksid kõik, et katkest-, et takistada töötlemata teemantide konfliktides kasutamist? tundub, et äh, Farai Maguvu äh, märkmed on julgeolekuteenistuste poolt ära võetud Zimbabwes, tema näide on hoiatuseks. kas teie võiksite meile öelda, proua volinik, milline on Euroopa Liidu positsioon Sankt-Peterburis? härra Van Orden kui mind üheksakümne üheksandal aastal ametisse valiti, siis ma olen selles parlamendis olnud alati Mugabe ja tema e, käsilaste vastu, e, see on minu arvates üks valdkond, kus tõesti Euroopa Parlament on ühehäälselt kõnelenud, täna me räägime süstemaatilisest töötajate ekspluateerimisest julgeolekuteenistuste poolt kaevandustes Zimbabwe on ühinenud Kimberli protsessiga, see puudutab te-, töötlemata teemantide kaubandust, aga Kimberli protsessiga ei ole suudetud niisugusi rikkumisi ära hoida, seetõttu toetan äh, äh, lepingu mittetäitmise eest Zimbabwele rakendada rangeid sanktsioone Zimbabwe valitsus peab äh, härra Maguvu viivitamatult vabastama ja kõik teised poliitvangid samuti ja me peame äh, meenutama, et sõnavabadus oli üks neid lubadusi, äh, millele kõik poliitilised parteid alla kirjutasid eelmise aasta glo-, üldkohtumisel. Zimbabwet saab mõjutada rahvusvahelise abiga, aga Zimbabwe tegelikult ähm, võiks ise ära kasutada oma teemantidest saadud tulu selleks, et sotsiaalteenuseid, tervishoidu, haridust adendada, mitte sõltuda rahvusvahelistest doonoritest. Zimbabwel on veel palju teha selleks, et meie lõpuks saaksime öelda, et seal austatakse inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid Lõuna-Aafrika riigid ja Euroopa Liit peaksid palju rohkem survet avaldama Zimbabwele, et seal rakendatakse õiglast valitsemistava. tänan. ja nüüd äh, härra Kaaler, üks minut, palun. tänan äh,, proua president. Farai Maguvu võeti kinni oma paljastuste tõttu, mis juhtisid tähelepanu Marange kaevandustes toimuvale ja see näitab, äh, kelle käes on võim tegelikult Zimbabwes tänase päevani. see äh, pealesunnitud koalitsioonivalitsus, rahvusliku ühtsuse valitsus põhimõtteliselt äh, sõltub ikkagi Mugabe võimuladvikust, vana situatsioon jätkub ja meie eurooplastena peame jätkama musta nimekirja laiendamist nende nimedega, kes äh, endiselt äh, Zimbabwet rõhuvad, need on ka inimesed, kes arreteerisid äh, Farai Maguvu, kes pistavad teemantide tulu enda taskusse ja mitte ei investeeri seda Zimbabwe riiki me peame selle suure enamusega hukka mõistma ning kutsuma nii Euroopa Liitu kui ka Lõuna-Aafrika piirkonda üles seda olukorda lõpetama. tänan, härra Cashman, palun. proua president, olukord Zimbabwe's on paranenud, aga mitte piisavalt. härra Magubu ja teised inimõiguste kaitsjad, äh, nende tööd on äh, maha surutud ja samuti on äh, taga kiusatud äh, AIDSi äh, haigeid ja muid. kui nad kuulavad mind kui inglast, siis nad ei pane meie sõnu tähele ja eurooplaste sõnu nad ka ei pane tähele, aga ma kutsun üles aafriklasi tegutsema Teie ju ka näete, mis seal Zimbabwe's toimub ja kui te midagi üheskoos ei tee, siis te kaotate igasuguse moraalse autoriteedi Aafrikas ja kogu maailmas Aafrika tulevik on teie kätes ja kui te lihtsalt vaatate pealt ja ei tee mitte midagi, kui inimesed arreteeritakse, siis kui nad juhivad äh, tähelepanu inimõiguste rikkumistele, siis ähm, Aafrika on kaasosaline selles kõiges härra Koval, üks minut, palun. proua president, endiselt me otsime tõhusaid meetodeid, millega mõjutada kolmandaid riike, et nad äh, lõppkokkuvõttes äh, kaitseksid ja austaksid äh, inimõigusi. me peame loomulikult pakkuma humanitaarabi, aga leidma ka intelligentsed äh, mõjumeetodid, et sundida Zimbabwe režiimi vältima sarnaseid juhtumeid nagu Faraima Kuvu tulevikus ja mis puudutab inimõigusi, siis äh, nende kaitsmine on äh, meie usutavuse elementaarne osa, me peame rääkima selgel häälel ja me ei tohi leppida väikeste edusammudega. osades äh, sõnavõttudes ma olen kuulnud sellist äh, rahulolu elementi. Mugabe valitsus ei ole mitte mingil juhul äh, legitiimne. tänan ja nüüd äh, härra Preda, üks minut, palun. tänan. liitun nendega, kes paluvad Faraimu Kavu viivitamatult vabastada, samuti ma nõuan, et tema õigusi austataks. kodanikuühiskonna organisatsioonide roll on ülimalt tähtis mitte ainult Kimberli protsessis, vaid demokraatia tagamisel Zimbabwes. me ei saa saavutada edu, kui inimõiguste kaitsjaid sunnitakse vaikima samas kui nemad soovivad tähelepanu juhtida inimõiguste rikkumistele. Zimbabwe ametkonnad on vastutavad äh, nende inimõiguste rikkumiste eest kaevandustes, Zimbabwe kodanikke tuleb informeerida, meil on vaja läbipaistvust ja Zimbabwe peab kinni pidama kohustustest, mis ta on endale võtnud. proua Koomes, palun Varai Maguvu juhtum illustreerib brutaalset äh, poliitilist olukorda Zimbabwes ja juhib tähelepanu sellele, et meil tuleb äh, pöörata tähelepanu Kimberli protsessile ja sellega seotud äh, inimõigustest kinnipidamisele. Zimbabwe teemantide müük on oluline saavutamaks äh, sotsiaalseid äh, standardeid ja põhimõtteliselt Aafrika tulud äh, loodusvaradest äh, olid eelmisel aastal üheksa korda nii suured kui rahvusvaheline abi. oluline on tugevdada inimõigusi ja ettevõtlust Zimbabwe's, me peame leidma võimalused võidelda korruptsiooni vastu loodusressursside ekspluateerimisel ja paljud on liitunud meist Stop Corruption äh, initsiatiiviga. härra Obermeier fraktsioonilise kuulusate saadikute nimel. tänan, proua president, mul on hea meel, et me räägime täna pro-, härra Maguvu juhtumist ja kala hakkab äh, roiskuma peast äh, Mugabe on selle näidis, ta on diktaator, kes vastutab äh, näljahäda eest, ta vastutab selle kaootilise maareformi eest, mis äh, võttis äh, valgetelt farmeritelt maa ära ja mistõttu on praegu üheksakümmend neli protsenti tööpuudust. ja kui äh, rikkuda inimõigusi ja demokraatlikke õigusi, siis ei saa siin rääkida ka äh, Kimberli protsessist, sellega peavad need õigused olema tihedalt äh, seotud ja selle asemel, et hädaldada, peaksime me olema sidusad ja koos teiste riikidega panema paika sanktsioonid, mis lõppkokkuvõttes lükkaks Zimbabwe Kimberli protsessist ka välja. härra Kasmarek, üks minut, palun proua president, lugupeetud daamid ja härrad, me teame, et äh, teemandid on nii õnnistuseks kui ka nuhtluseks, me soovime zimbabvelastele head, me soovime, et Zimbabwes toimuksid äh, positiivsed strukturaalsed muutused ühiskonnas. täna me räägime inimesest, kelle jaoks teemandid osutusid nuhtluseks ta asutas äh, valitsusvälise organisatsiooni, mis tegi kindlaks, et inimõigusi rikutakse paljudes teemandi kaevandustes. tihtipeale valitsused äh, karistavad inimõiguste kaitsjaid just. Farai Magubu tuleb vabaks lasta, ma loodan, et meie häält äh, võetakse kuulda teemandikaevandusi tuleb kasutada kogu riigi ja kogu rahvastiku hüvanguks ja tulud tuleks suunata haridusse ja tervishoidu. suur tänu, proua president Zimbabwe's ei ole inimõiguste alal mingit edasiminekut olnud ning see viitab olukorra tõsidusele ka äh, kaevandustes, kus inimõiguste rikkumises süüdistatakse armeed. Zimbabwe võib küll majanduslikult pankrotis olla, aga vereteemantid tõendavad režiimi küünilisust. Zimbabwe rikub rahvusvahelisi Kimbeli protsessi standardeid ja Euroopa Liidul on kohustus toetada Kimbeli protsessi selleks, et äh, vereteemantidega kauplemist vältida, et neid ei kasutataks ära äh, relvakonfliktide rahastamiseks. me nõuame Maguvu vabastamist viivitamatult ning nõuame, et Euroopa Liit rakendaks kõiki diplomaatilisi jõupingutusi selleks, et otsustada Zimbabwele rakendatavate sanktsioonide üle, et niisugune olukord lõpetada. tänan. ja nüüd vaba mikrofon, ma võin öelda, et meil on rohkem sõnasoove, kui me saame äh, mikrofoni anda. kõigepealt härra Kelam, palun suur tänu, proua president. umbes viis või vähem kui viis aastat, viis nädalat tagasi võtsid Zimbabwe ametivõimud Faraima kuhu kinni ning sellest ajast on peetud teda kinnipidamiskohas väga rasketes tingimustes äh, ilma igasuguste õigusteta. mul on hea meel, et Euroopa Parlament üksmeelselt nõuab tema vabastamist, aga mulle teeb muret see, et tema arreteerimine võib anda tagasilöögi Tel Avivi kohtumisel saavutatule Kimberli protsessis. nagu üks kolleeg ka nimetas, süstemaatiline töötajate õiguste rikkumine teemandikaevandustes on täiesti tüüpiline. maavarade ekspluateerimisest saadav tohutu turu, tulu mm, ei peegeldu riigi heaolus, rahva heaolus. nõustun ka sellega, et Aafrika riikidel on oluline roll parandamaks Zimbabwe olukorda ja seetõttu toetan Euroopa Liidu dialoogi Zimbabwega tingimusel, et härra Maguvu äh, vabastataks ning et äh, Kimberli protsess ka äh, teeks märkuse Zimbabwe ametivõimudele, härra Tänak kolmkümmend aastat tagasi tuli Mugabe mõjule, Zimbabwe on, on muutunud täiesti kerjajaks Lõuna-Aafrikas, enamus Zimbabwe kodanikke on vaesunud, Mugabe käsilased, iseäranis sõjaväelased on samas aga väga rikkaks saanud. ekspluateeritakse maavarasid, põllumajandusmaad, samas rikutakse inimõigusi armee poolt, armee niikuinii kontrollib enamust diamandikaevandustest Zimbabwele ei tohi Zimbab-, Kimberli protsessis üldse mingit sõnaõigust anda ja, ja eh, nendele, kes Zimbabwest rikastuvad teiste arvelt ja vereteemantide arvel, tuleb rakendada sea-, sanktsioone. Eh, Faraima Kuvu, kes ainult oma sõnavabadust kasutas, tuleb viivitamatult vaba, vabastada. suur tänu! järgmine kõneleja tänan, proua president. kahe tuhandenda aasta otsused, mis ratifitseeriti riikide valitsuste poolt seoses Kimberli protsessiga, tulenesid äh, kavatsusest lõpetada vereteemantidega kauplemine ja saavutati mitmesuguseid äh, edusamme nende organisatsioonide tegevuse lõpetamisel, kes said illegaalset tulu teemantidest. Need organisatsioonid tihtipeale destabiliseerivad Aafrikat. on ääretult murettekitav, et inimõigustest ei peeta oma range teemandikaevandustes kinni lähtuvalt Kimberdi protsessi reeglitest, inimõigustest me mõistame Faraima Kuuvu arreteerimise täielikult hukka. proua Vertmann, palun. austatud kolleegid, Kimberli protsess on äh, valitsuse esindajate teemandi tööstuse ja kodanikuühiskonna algatus lõpetada lõpuks vereteemantidega kauplemine juba kahe tuhande kaheksandal aastal täheldati Marange piirkonnas inimõiguste rikkumisi. Paraima Kuvu on julge inimõiguste aktivist, kes dokumenteeris äh, sundtööd ja vägivalda oma riigis. Zimbabwe liitus vabatahtlikult Kimberli protsessiga ja nendest kohustustest, mis ta võttis, peab ta kinni pidama. Um... aitäh. me peame nüüd lõpetama vaba mikrofoni vooru, sellepärast et muidu meil läheb liiga kaua aega ja nüüd ma annan sõna volinikule vastamiseks aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud. ma olen väga tänulik selle arutelu eest, mis siin kojas täna toimub. Tel Avivis toimunud Kimberleo protsessi osaliste kohtumine oli väga tugevasti varjutatud just nimelt härra Farai Maguvu arreteerimisest. komisjon jagab Euroopa Parlamendi muret ning on nõudnud, et härra Maguvu äh, tuleb koha, kohelda, talle tuleb tagada kaitse. Äh, me jälgime tema olukorda väga tähelepanelikult. Äh, ollakse kontaktis härra Maguvu advokaatidega ja meie strateegia on toetada inimõiguste kaitsjaid ja tugevdada nende kaitset. me oleme samuti kutsunud Zimbabwet üles Äh, järgima neid kohustusi, mis ta endale Kimberli protsessi raames on võtnud. Äh, Kimberli protsessi mandaat on küll äh, suunatud sellele, et konfliktipiirkondadest pärit teemantidega ei kaubelda, aga see on selge, et seejuures ei tohi ignoreerida ka inimõigusi. ja see on see sõnum, mis täna ka siin kojas kõlama jäi. seda enam, kui me arvestame, et inimõigustest aust-, kinnipidamine on põhimõte, mis on ju just nimelt Kimberli protsessi üheks eesmärgiks. Tel Avivi kohtumisest kõneldes, siis Euroopa Liit toetas seal Svokopmundi otsuse ellurakendamist ning ühistegevuskava selleks, et äh, viia olukord Maranges äh, kooskõlla Kimberli protsessi reeglitega ja ka nõndanimetatud järelevalvega ekspordimehhanismi kohaldamist. me äh, loodame, et edasine dialoog Zimbabwega Kimberli protsessi raames pakub äh, kõige parema võimaluse mitte üksnes äh, tagada siis nõuetest kinnipidamine Marange piirkonnas, vaid ka parandada juhtimist selles olulises majandussektoris ning parandada inimõiguste olukorda Maranges just seetõttu on Euroopa Liit kutsunud Zimbabwet üles eh, pidama kinni Kimberli protsessi kohustustest ja ühisest tegevuskavast, nii et, et Marange teemandid eh, saaksid mingil ajal anda oma panuse Zimbabwe majanduse arengusse. meie eesmärk on see, et eh, Kimberli protsessi osalised ja Zimbabwe tõhustavad oma jõupingutusi selleks, et saavutada üksmeelt selles keerulises küsimuses ja nad teevad seda dialoogi ja koostöövaimus, mis on alati selle protsessi keskmes olnud. ning oluline on ka see, et parlamenti hoitakse kursis äh, Äh, kohtumisel äh, Zimbabwe ministritega, kes esindasid rahvusliku ühtsuse valitsust, äh, see kohtumine toimus teisel juulil. parunes Ashton, kes on kõrge esindaja ase, komisjoni asepresident, tuletas meelde, et rahvusvahelisi lepinguid tuleb äh, vä-, täita, äh, väljendas äh, mure, muret selle üle, et ei peeta kinni rahvusvahelise õiguse põhimõtetest ja rõhutas, et need põhimõtted on aluseks suhetele Euroopa Liiduga. nagu juba varem öeldud, me osutame väga suurt tähelepanu sellele, et Zimbabwe järgiks õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi, seda me oleme öelnud korduvalt mitmetes resolutsioonides ja erinevatel foorumitel me jätkame terve rea meetmete rahastamist Zimbabwe's, teeme seda koostöös sealse kodanikeühiskonna organisatsioonidega. me eh, üritame toetada neid viise, mis aitavad luua sellist poliitilist õhkkonda, kus inimõigustest peetakse täiel määral kinni. mis puudutab komisjoni seisukohta kauplemise osas, teemantidega kauplemise osas, siis eh, meie oleme kutsunud olemasolevate eh, teemandivarude auditid läbi viima, enne kui me hakkame arutama, kas piiratud ulatuses võib eksporti lubada. Euroopa Liit on kutsutud peamiste huvirühmade suletud istungile, mille kutsus siis kokku Kimberli protsessi juhataja ja Maailma Teemandite Nõukogu Äh, tuleb kokku siis äh, Sankt-Peterburis neljateistkümnendal juulil ja seal siis toimuvad selles küsimuses juba edasised kõnelused, aitäh! Received... aitäh, volinik, äh, ma olen saanud mõned resolutsiooni ettepanekud selle arutelu üle ja hääletus toimub siis pärast arutelude lõppu. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde.